võrgustik Euroopa Liidus. Äh, selle direktiivi pealkiri äh, lisatakse tänase istungi protokollile ning äh, teil on aega kolm kuud selleks, et seda teksti kommenteerida ja see kolmekuuline periood hakkab jooksma homsest, kümnendast juunist kaks tuhat kuusteist meie tänane esimene päevakorrapunkt on suuline küsimus komisjonile.